siiski äh, veenda, et te annaksite ka mulle oma toetuse, hoolimata sellest, äh, millisesse poliitilisse parteisse te kuulute. proua Svensson, tänan teid äh, arvamuse vahetuse eest, mis meil oli. tänan Maarja Maurot ja Graham Watsonit, kes olid kandidaadid, kuid loobusid kandideerimast, et tugevdada meie koja ühtsust, see oli oluline žest Marja, ma tean, kuivõrd tähtsad on sinu jaoks inimõigused. minu riigis äh, sündis Solidarnosti liige, mis äh,, liikumine, mis pani rõhku just inimõigustele. see oli võimalik äh, tänu Johannes Paulus teise poolt tehtud tööle ja ka minu jaoks on inimõigused prioriteediks. Graham, sa rääkisid, kuivõrd oluline on Euroopa Parlamenti muuta, kuivõrd tähtis on reform. meil tuleb kaasata kodanikud Euroopa projekti. Nad on järjest ükskõiksemad. ma teen kõik selleks, et me koos saaksime neid olusid muuta austatud äh, kolleegid. austatud äh, komisjoni president, äh, lugupeetud daamid ja härrad, volinikud, austatud daamid ja härrad. täna on neljateistkümnes juuli, Prantsusmaa rahvuspüha. möödus kakssada kakskümmend aastat revolutsioonist. õnnitleme kolleege Prantsusmaalt Przesłaniem rewolucji były trzy... Prantsusmaa revolutsiooni loosung koosnes kolmest sõnast võrdsus, vendlus, vabadus ja kõik äh, need äh, sõnad on tähtsad ka tänapäeva Euroopa Liidus. tegemist on olulise päevaga, millel on sümboolne tähendus. Kesk- ja Ida-Euroopa riigi esindajana olen ma nüüd saanud Euroopa Parlamendi presidendiks ja teeksin isikliku märkuse. aastaid tagasi unistasin ma sellest, et saada Poola parlamendi seimi liikmeks, kui Poola sai vabaks ja nüüd ma olen Euroopa Parlamendi president. sellest ei oleks ma osanud oma riigis isegi mitte unistada, niivõrd tugevalt on Euroopa muutunud ten wybór traktuję jako znak. see valimine on äh, oluliseks märgiks Eestile, Lätile, Leedule, Poolale, Tšehhile, Slovakkiale, Ungarile, Sloveeniale, Rumeeniale ja Bulgaariale. minu arvates on äh, tegemist äh, austuse ülesnäitamisega nende miljonite kodanike vastu, kes ei andnud äh, alla omal ajal dwadzieścia lat temu latem kakskümmend aastat tagasi aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa viis Solidarnost äh, läbi võitluse Vaba Poola nimel me võitsime, toimus muutus, langes Berliini müür. me olime kord äh, teisel pool raudse eesriiri, et me võitlesime vabaduse nimel, teie, kes te olite teisel pool eesriiet, aitasite meid oma poliitilise tegevuse kaudu, te toetasite meid, te saatsite meile abipakette ja lõpuks me võitsime viis aastat äh, on meil ühine Euroopa, ei ole enam meie ja teie Euroopat, tegemist on meie ühtse Euroopaga. ma rääkisin vastutusest. kõik äh, Euroopa Parlamendi saadikud omavad teatavat võimu, aga see tähendab ka vastutust kodanike ees ja mina tunnetan seda vastutust. Euroopa Liidu kodanikud usaldavad meid me peame säilitama demokraatia, see on ääretult oluline ja põhimõttelistes küsimustes ootavad kodanikud, et meie poliitikutena juhime nad kriisist välja, neil on vaja tööd. tööhõive küsimus peaks olema meie jaoks esiplaanil. meie valijad eh, soovivad olla kindlad, et kui nad gaasikraani lahti keeravad, siis sealt ka midagi tuleb energiaküsimused on väga tähtsad. kodanikud äh, kardavad, et kliimamuutus puudutab äh, neid äh, niisamuti nagu inimesi Aasia, Aafrika ja Vaikse mere piirkonnas, ka siin valdkonnas peame me tegutsema. kodanikud teavad, et julgeolek ja turvalisus ei sõltu ainult meist, olulised on partnerlused Ladina-Ameerikaga, Vahemere piirkonnaga, Ameerika Ühendriikidega ja ka tärkavate majandustega riikidega. meil on vaja Lissaboni lepingut, et kõik need sammud õnnestuksid, me peame töötama poliitiliselt tõhusalt, seda ka Euroopa Parlamendis. kolmkümmend aastat tagasi valiti Euroopa Parlamenti esimest korda vabadel otsestel valimistel Simon Vei, prantslanna, oli esimene president. me peame tähelepanust pöörama sellele, et naistel oleksid tingimused äh, selleks, et nad saaksid äh, ka teha karjääri ilma, et nad loobuksid äh, ema või naise rollist. Simon Vei ütles, et meil on kolm väljakutset. rahu, vabadus ja heaolu. on täiesti selge, et äh, nende väljakutsetega tuleme me toime mõttekalt ainult Euroopa tasandil. kolmkümmend aastat hiljem on äh, needsamad väljakutsed meie ees. austatud äh, kolleegid, minu programmi detailid, mis puudutavad järgmist kahte poolt aastat äh, Neid avaldan ma septembri täiskogul. nüüd aga tahaksime pöörduda oma eelkäija Hans-Gert Püteringi poole. Hans-Gert? praegu on eriline moment, me tunneme teineteist juba kümme aastat ja täna annad sa mulle üle Euroopa Parlamendi kõige kõrgema ameti kõikide kolleegide nimel tänan ma sind selle eest, kuivõrd äh, hästi sa tulid toime selles ametis, kuivõrd äh, kõrge poliitilise kultuuri esindaja sa olid Na pamiątkę, na pamiątkę przekazuję ci figurkę. mälestuseks e, sooviksin ma sulle üle anda püha Barbara figuuri, kes e, on e, mäenduses töötajate kaitsepühak ja see sümboliseerib minu kodupiirkonda Sileesiat. ja see on tehtud ühest söetükist. veel kord suur tänu sulle ja kõike head tulevikus! No? Okay. Mr. Barroso. Okay. Mr. Barroso. No? No? Okay. Fine. Right. Just wait. Just wait. Wait? Okay. Yes, Mr. Okay. Eh, bardzo proszę, eh, pan przewodniczący Józef Dol. Daamid ja härrad, nüüd ma annan sõna härra Taulile. lugupeetud president see ei olnud küll niimoodi ette nähtud, kuid ma usun, et kogu parlamendi jaoks on see heaks sõnumiks, et esimest korda meil parlamendis ei ole enam Ida- ja Lääne-Euroopat, vaid meil on ühtne Euroopa, mida sümboliseerib äh, meie uus president. see näitabki meie üksust ja nagu sa ise ütlesid kallis sõber Jerzy Buzek, kui me järgneva kahe poole aasta jooksul suudame unustada ida ja lääne ning rääkida ainult ühest Euroopast, siis äh, loodetavasti nii see saab olema, seda ma tahaksingi sulle soovida ametisoleku ajaks. suur tänu. suur tänu, härra Tool nüüd on sõna härra Schulzil. tänan, härra president. härra president, õnnitlen teid meie fraktsiooni nimel valimisvõidu puhul. me toetasime teie ametisse valimist ja ma tahaksin tunnistada, et äh, ajaloolise hetke mõistega tuleb äh, ettevaatlikult äh, ümber käia, aga teie valimine Euroopa Parlamendi presidendiks tõesti on ajalooline moment. sellepärast, et äh, kakskümmend aastat pärast Berliini müüri langemist, kuus aastat pärast teie riigi ja teiste Kesk-Ida-Euroopa riikide liitumist Euroopa Liiduga oleme me nüüd protsessis, aga millega teie omal ajal peaministrina alustasite. ühesõnaga kakskümmend aastat pärast äh, maailma jagatusest äh, kaheks plokiks ülesaamisest, kakskümmend aastat pärast stalinistliku diktatuuri äh, kokkuvarisemist arvestades sellega, et Kesk- ja Ida-Euroopa kannatas diktatuuri all kauem kui Lääne-Euroopa, nelikümmend aastat kauem, nüüd kakskümmend aastat hiljem on täiesti iseenesestmõistetav, äh, et Poola, Balti riikide, Tšehhi, Slovakkia ja muude riikide saadikud istuvad siin koos sakslaste, itaallaste, austerlaste ja hispaanlastega on iseenesestmõistetav, et otsestel vabadel ja üldistel valimistel oleme me valinud Solidarnosti esindaja vabalt valitud Poola endise peaministri parlamendi presidendiks ja see on minu silmis ajalooline hetk. see näitab, et ähm, Euroopa Liit kahekümne seitsme liikmesriigiga tõesti esindab midagi. me esindame seda, et unistust äh, demokraatiast ja vabadusest on tõesti võimalik teostada, kui selle nimel ka tegutseda ja teie olete seda oma elus teinud. nii et äh, härra president, äh, need väärtused, millel Euroopa Liit põhineb, on üle saanud diktatuuridest ja saatku need väärtused äh, teie presidendiks äh, oleku aega ja veel kord fraktsiooni nimel õnnesoovid meie poolt. suur tänu, suur tänu, härra Schulz ja nüüd ma annan sõna äh, härra Verhofstadile. suur tänu, kõigepealt õnnitlen teid Alde nimel õnnitleme teid teie ameti, ametisse valimise puhul ja me kinnitame teile, et tõepoolest teil on meie fraktsiooni täielik toetus nende aastate jooksul, mil te sellele postile jääte. Teie töö tähendab meie jaoks seda, et luuakse rohkem lõimunud Euroopa Liit, et luuakse Euroopa Liit, mis tõepoolest midagi tähendab. Teie saite eh, presidendiks väga raskel ajal, on vaja eh, välja töötada ühtne strateegia majanduskriisi eh, vastu võitlemiseks on vaja vastu võtta eh, Lissaboni leping ja tõepoolest, see on hästi raske töö. me kinnitame teile, et eh, Euroopa Parlamendi enamus on teie selja taga ja toetab teid ainukene palve, mis meil on, on see, et kasutage ära see tohutu Euroopa-meelne enamus, mis teid toetab, öelge seda, mida te tõepoolest peate ütlema e, ja öelge seda ka e, e, nõukogu ees, sellepärast et te tunnete nõukogud hästi, tehkem nii, et ka seal oleks rohkem Euroopat, aitäh! suur tänu! suur tänu nende heade sõnade eest ja järgmiseks ma annan sõna äh, proua Harmsile. suur tänu, härra president ka mina soovin oma fraktsiooni nimel liituda eelkõnelejate õnnesoovidega. me jagame selle momendi rõõmu. ja härra president, ma usun, et äh, kui te ütlesite, et äh, teie jaoks on au see amet endale võtta, siis meie omalt poolt tahaksime öelda, et meie jaoks on au, et te saite presidendiks. oma poliitilise karjääriga olete te selle ameti ära teeninud, meil on suured lootused seoses teiega. ma ei tea, kas kahe poole aastaga ürit-, õnnestub meil üle saada sellest äh, eraldusjoonest, mis endiselt ida ja lääne vahel mingil määral eksisteerib, aga ma loodan, et me tugevdame teie abil neid sildu ida ja lääne vahel, mis eksisteerivad. ja ma loodan, et äh, kolleegid Lääne-Euroopast äh, saavad äh, ka nüüd aru, et Poola asub kontinendi keskpaigas ning et äh, idasuunalist tööd tuleb meil teha tõhusamalt kui seni, igal juhul teie loote selleks tööks kõik eeldused. mul on väga hea meel, et te mainisite kodanike lähedust. rohelistena toetame me teid selles, meil tuleb äh, tugevdada Euroopalt äh, siseselt, aga mõelda loomulikult ka kaugemale lubage mul väljendada ühte isiklikku soovi. oranži revolutsiooni ajal kohtasin teid ähm, Kiievi tänavatel, täheldasin, et te olete väga julge poliitik ja tahaksin öelda, et idasuunalist tööd tehes ei tohi me unustada ära Ukrainat, loodetavasti tulevad ka sinna riiki paremad ajad ja ma isiklikult loodan, et kui aset leiavad Euroopa jalgpalli äh, meistrivõistlused äh, Poolas ja Ukrainas, siis äh, ja hea meelega vaatame nii mõndagi mängu. suur õnnesoov minu poolt, edu teie töös! suur tänu! suur tänu, proua Harms ja järgmisena saab sõna härra Korbet Euroopa konservatiivide ja reformimeelsete fraktsiooni nimel õnnitlen ma teid selle ametkoha puhul. eriti tervitame me seda fakti, et teie siin viitasite oma sissejuhatuses ka ajaloole ning tõepoolest tundub, et teie olete see inimene, kes hindab vabadust, sõnavabadust ja ka seda vabadust, et me vaatame tulevikku, et me töötame Euroopa eh, Liidu reformi nimel. meie koda peab samamoodi muutuma, see on väga hea, et teil on olemas ajalugu, mille üle olla uhke, sest solidaarsus eh, alustas oma tööd ja, ja Poola jõudis eh, NATO-sse. Eh, siis alustasite te liitumist läbirääkimisi Euroopa Liiduga, nüüd te olete siin ning tõepoolest, me aitame teid igati selles töös, mille te olete oma õlule võtnud. suur tänu. ja nüüd Eh, on sõna härra Biskitil. härra president, härra president, mul on hea meel selle üle, et naaber Poolast on saanud selle kõrge koja presidendiks, ma olen ida-sakslane ja pärit äh, Slovitše kandist. ja ma tahaksin tänada teid selle eest, et juhtisite oma tähelepanu ida ja lääne kokkukasvamisele, meil on pikk tee käia veel selles osas, aga tahaksin tähelepanu juhtida ka Poola kultuuri panusele. Te võite omalt poolt äh, ka kultuurivaldkonnas ähm, rohkem teha. ma kord äh, osalesin ka filmiauhindade kätteandmisel, Anži Vaida ja teised Poola režissöörid äh, on osaks Euroopa kultuurist ja ma loodan, et äh, Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa ei unusta, Ida-Euroopa kultuuri panust ja president, te saate meiepoolse toetuse. suur tänu. Eh, suur tänu, härra Viski ja nüüd on sõna härra Farage'il. president like..., mina tahaksin eh, õnnitleda teid selle nimel, eh, selle eest, et teid eh, ametisse valiti. siin tegelikult tundub, et nagu sisse, oleks tegemist mingi sisseõnnistamisega mul on väga kahju, et tõepoolest alati teevad ära selle töö suured fraktsioonid. eile olid siin äh, väljas sõdurid, nad, äh, nad äh, kandsid siin Euroopa Liidu lippe, sõdurid, kujutage ette, täna oli meil jälle siin hümn, lipp kokku lepitame, me räägime hümnist, te lubasite ju, et kõik need asjad on kõrvale jäetud. sellepärast, et eh, prantslased ja taanlased ütlesid väga mõistlikult ei kõikidele eh, nendele sümbolitele. Te ütlesite, et niimoodi ei lähe, aga siiski te praegu eh, valetate iirlastele. Teie ütlesite, et me siin ei tekita riiki, aga nüüd on kõik need sümbolid olemas, aga tõepoolest, meie, kes me esindame vabadust ja demokraatiat, aastat eh, Euroopas eh, töötame kõvasti selle nimel, et eh, iirlased ütleksid ei, sellepärast et Euroopa tulevik sõltub Iirimaast Teie eh, rääkisite, eh, et te võitlesite Nõukogude Liidu vastu, te võitlesite selle nimel, et oleks võimalik luua oma rahvusriiki, aga praegusel hetkel eh, teie tahate Euroopa Liidust moodustada sellise ühenduse, mille vastu te võitlesite. Te tahate võtta ära vabaduse prantslastelt, taanlastelt ja iirlastelt. Dziękuję panie przewodniczący suur tänu, härra Faraš. Euroopa Parlamendis on alati väga erinevad kõned, just nimelt eh, see tähendabki, et eh, me arutame Euroopa teemadel praegusel hetkel on siis kõnevoor lõppenud, aga ma vaatan, et Euroopa parla-, et Euroopa Komisjoni president soovib sõna. härra Barroso, palun, sõna teil. lugupeetud president äh, Jerzy Buzek, ma tahaksin äh, teid kogu südamest õnnitleda enda nimel isiklikult ning samuti Euroopa Komisjoni nimel seda teie valimise eest parlamendi presidendiks. Te olete kaitsnud vabadust, demokraatiat, õigusriiki ning seda teinud vägagi julgelt ning äh, te tegite seda oma koduriigis Poolas. oma poliitilise karjääri altelt olite peaminister ning seejärel valiti teid Euroopa Parlamendi saadikuks. Te olete esimene president äh, siin, äh, kes on pärist Kesk- või Ida-Euroopa riikidest Teie kogemused on väga suured ja need väärtused, millesse te usute, on väga olulised ning selle kõige alusel te ka olete meie presidendiks. kakskümmend aasta pärast Berliini müüri äh, langemist ning äh, viis aastat pärast Euroopa Liidu laienemist on teie valimine sümboliks ühtsest Euroopast. me hindame väga kõrgelt teie isiksust, äh, teie nägemust Euroopast, teie võitlusi ning me arvame, et Teist saab väga aktiivne president, te kaitsete Euroopa ning tema kodanike huve. Teie kogemused ja väärtused võimaldavad eh, teile Hans-Gerd Pötteringi sammudes käia, tema tunneb seda institutsiooni siin paremini kui keegi teine, ma tahaksin teda tervitada, ta täitis väga väärikalt oma ametikohustusi Euroopa Liidu presi-, kom-, parlamendi presidendina. me peame lähtuma konstruktiivsusest, eh, posi-, me peame olema positiivsed Euroopa ülesehitamisel. Lissaboni leping tõhustab veelgi Euroopa Parlamendi rolli ning nii komisjon kui parlament soovivad seda lepingut heaks kiita. kakskümmend kuus parlamenti on juba selle Lissaboni lepingu heaks kiitnud ning seega väärib lepe kõikide saadikute heakskiitu. me töötame kõik Euroopa Liidu projekti nimel ning seda ning Euroopa Liidu parlamendi ning komisjoni vahelistes suhetes me teame, et kõige aluseks ning edusammude aluseks samuti on meievaheline koostöö. lugupeetud president, kallis sõber, ma tahaksin teile ning kõikidele selle koja saadikutele soovida palju edu töös, tugevama Euroopa loomisel ning vabaduse ning solidaarsuse edendamisel. suur tänu! ma tänan teid kogu südamest, lugupeetud komisjoni president härra Konnis. nüüd aga, ja tema esindab fraktsioonilise kuuluvuseta saadikuid. suur tänu, äh, mulle jäi mulje, et mind on juba unustatud äh, fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute esindajana kuid ma tahaksin teid õnnitleda siiski valimise puhul. ometigi ma ei ole täiesti rahul valimise käiguga, sellepärast et see triumf tegelikult äh, põhineb kokkuleppel kahe äh, suurema fraktsiooni vahel siin kojas ning kaks fraktsiooni on otsustanud lihtsalt äh, omavahel ära jagada ametisoleku aja, kuid ma loodan, et teist ei saa nende kahe peamise fraktsiooni oori ja käsutäitja, vaid et, et äh, kaitsete vähemuste õigusi ning ka meiesuguste dissidentide õigusi. Nende õigusi, kes tunnevad äh, muret üleilmastumise pärast äh, majanduse vallas, kes tunnevad muret oma identiteedi pärast, sellepärast et inimesed, kaubad, kapital, liiguvad üle kogu maailma, me ei usu, et tegemist oleks ilmtingimata heade suundumustega ning samuti tunneme me muret Euroopa Liidu pädevuse pärast seda suhetes liikmesriikide solidaarsus, äh, solidaarsuse ja sõltumatusega. meie oleme dissidendid ja me loodame, et, et kaitsete ka meie kui dissidentide õigusi ning loodetavasti te peate kinni ka meie kodukorrast, mida ei peaks muutma süstemaatiliselt äh, iga kord, kui leitakse, et see läheb vastuollu kellegi sooviga ning võiks kaasa aidata tõeliste Euroopa vabaduste kaitsjate edule. aitäh. aitäh, härra Voornis, et te pidasite kõne ja mitte fra fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel. nüüd on meie kõnevoor lõppenud ja on ka esimene päevakorrapunkt täidetud, me oleme valinud Euroopa Parlamendi presidendi. nüüd me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt hakkame valima asepresidente. mis puudutab asepresidentide valimist Euroopa Parlamenti, siis mul on järgmine ettepanek. E, teeme nii, et kella üheks esitatakse kandidaadid, kandidaadid